L'ordine del giorno reca la dichiarazione del vicepresidente. järgmine päevakorrapunkt on Liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja, komisjoni asepresidendi avaldus Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumise järelduste kohta. tippkohtumine toimus kolmekümne esimesest maist esimese juunini ja ma annan sõna kohe komisjoni asepresidendile, eh, baroness Ashtonile uh, proua president, lugupeetud parlamendiliige, mul on hea meel, et meil on täna võimalus rääkida eh, viimase Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumise tulemustest, mis leidis aset Rostov-Doni ääres. see oli hea tippkohtumine, pragmaatiline, konstruktiivse iseloomuga ja kinnitas Venemaa soovi tugevdada sidemeid Euroopa Liiduga tippkohtumisel äh, äh, me äh, alustasime moderniseerimise partnerlusega, nagu te teate, Medvedevi administratsioonis on pidevalt tunnistatud, et Venemaa vajab moderniseerimist. Euroopa Liit kui Venemaa üks olulisemaid kaubanduspartnereid ja suuremaid investoreid on loomulik osapool selles protsessis ja meie lähenemine on selge, selleks, et saavutada edu, siis igasugused moderniseerimise katsed peavad olema laiapõhjalised, need peavad edendama ettevõtlust ja innovatsiooni, tugevdama demokraatlikke väärtusi ja õigusriigi põhimõtteid sel põhimõttel on vajalik võidelda korruptsiooniga, tagada kohtusüsteemi parem toimimine, eh, pidada dialoogi kodanikuühiskonnaga ja need on moderniseerimise partnerluse esmatähtsad valdkonnad. nagu ka varem, Euroopa Liit eh, tõstis üles küsimuse murepunktid eh, inimõiguste ja ajakirjanike õiguste eest Äh, mais toimunud demonstratsioonid Moskvas näitavad veel kord, et need probleemid jätkuvad, kui räägitakse ühinemisvabaduse rikkumisteni. Äh, suurenev ebastabiilsus Põhja-Kaukaasias on veel üks äh, murettekitavaid valdkondi, kuid on olnud ka positiivseid arenguid ja on oluline ka neid tunnustada. näiteks surmanuhtluse moratooriumi jätkumine ning Euroopa Inimõiguste Konventsiooni neljateistkümnenda protokolli ratifitseerimine Äh, tegutsemine korruptsioonivastases võitluses ja õigusriigi põhimõtete tugevdamisel äh, loob samuti kaasa ettevõttesõbraliku keskkonna loomisele. Äh, investeeringud Venemaale on vähenenud ja Venemaa mõistab, et ta peab tegema midagi enamat selleks, et ligi meelitada investoreid. WTO-ga lühinemine sobib sellesse strateegia. Euroopa Liit toetab Venemaa varajast astumist WTO-sse ja me loodame, et nad lõpetavad sellealase töö üsna pea. poliitilised kohustused ka kaubandusvaldkonna liberaliseerimiseks peavad leidma kajastuse ka tegelikkuses. näiteks Venemaa, Kasahstani ja Valgevene tolliliidu äh, sõlmimine tekitab muret. meil ei ole probleeme äh, tolliliidu kui sellisega, Euroopa Liit on omakorda tolliliit, kuid me oleme mured sellepärast, et see hakkab takistama meievahelise kaubandus ja mitte edendama seda energeetika valdkonnas meie äh, arutelud keskesid füüsilise infrastruktuurile, õiguslikule alusele meie energiasuhetes ning energiatõhususele. Äh, moderniseerimise partnerlusel on oluline roll täita selles valdkonnas. meil on vaja tagada kindel energiavarustus vastavalt kokkuleppele, mis peegeldavad energiaharta põhimõtteid. me samuti rõhutasime, et meie arvates energiaharta on kõige loomulikum foorum mitmepoolsete energiajulgeoleku ettepanekute ja raamistiku arutamiseks. energiatõhusus ning kasvuhoonegaaside vähendamine on meie võtmeküsimus kliimavastases võitluses. me kutsusime Venemaad üles vastu võtma ambitsioonikamaid e-, eesmärke, äh, kakskümmend protsenti võrreldes üheksakümne aastate tasemega ja me jätkame nende jõupingutustega Cancunis. viisaküsimuses tahab Venemaa kiiresti edasi liikuda, kui ta mõistab, et see on väga tundlik valdkond Euroopa Liidu jaoks Euroopa Liit eh, tahab tegutseda järk-järguliselt eh, tulemustele orienteeritud lähenemises me tegime selles küsimuses konkreetsed ettepanekuid ja me vaatame veel kord läbi meie viisa lihtsustamise kokkulepped. me loodame, et kahepoolsed kokkulepped kohalike piiriülese kaubanduse suhtes Poola ja Leeduga sõlmitakse, mis aitab ka Kaliningradi oblastis elavaid venelasi. me arutasime ka seda, kuidas korraldada koostööd mõlema poolega, et rõhutada Äh, Atalanta ja muid äh, kriisijuhtimisoperatsiooni ühiseid võimalusi. Venemaa andis meile üle konkreetsed ettepanekud, mida me läbi vaatame. loomulikult Euroopa Liidu otsustamise autonoomia peab jääma puutumatuks. tippkohtumine andis samuti võimaluse arutada mitmeid rahvusvahelisi küsimusi, Rahu-Ida, äh, vabandust, Lähis-Ida äh, rahaprotsess, Iraani tuumaküsimus, Kosovo, Afganistan, Pakistan, Euroopa julgeolek mul on hea meel, et me sõlmisime ühisavalduse koos eh, välisminister Lavroviga eh, Iisraeli eh, viimase sõjalise operatsiooni kohta Gazas. kuid meie küsim-, see, seisukohad lahknesid Gruusia ja Moldova küsimusest, kus me teame, millised on Venemaa seisukohad. Grazie, ora la parola agli oratori a nome dei gruppi poli-. suur tänu ja nüüd äh, härra Brocki Rahvapartei nimel kaheks minutiks. hohe beauftragte, vizepräsident der komisjon äh,, Frau Präsidentin, meine äh, kõrge esindaja, ase, asepresident äh,, härra president, daamid ja härrad, proua Ashton, ma tahan teid südamest tänada selle äh, ettekande eest tippkohtumise kohta, minu arvates oli selge äh, ja on avaldatud arvamust, et äh, jäid teatud murepunktid selles osas, et õigusriigi põhimõtete ning äh, teiste protsesside osas ning Venemaal toimunud demonstratsioonide osas tekitavad muret ja Gruusia küsimus näitavad seda, et õigusriigi põhimõtted ei ole veel kinnistunud ja teiselt poolt me peame hea seisma selle eest, et moderniseerimise partnerluse äh, kokkulepe annab äh, olulise panuse edasiliikumiseni. Venemaa on meie strateegilise tähtsusega partner, äh, strateegiline partner nii majanduse kui energeetika valdkonnas, kus meil on ühised huvid ja see on saanud ka selgeks ka viis pluss üks läbirääkimiste käigus Iraaniga ja ÜRO resolutsioonides. ja seetõttu on oluline jõuda ühisele seisukohale ja samuti, kui me räägime Lähis-Ida kvarteti tööst, tuleb öelda, et see on väga tähtis selleks, et asjad edeneksid, kuid rääkides Venemaa usaldatavusest ja usaldusväärsusest, siis uus partnerlus ja koostööleping, mille suhtes läbirääkimised käivad ja need neli ühisala ning äh, inimõiguste valdkond ja nagu te ütlesite, ka põhilise tähtsusega küsimused, äh, mis seonduvad energiahardaga ei ole veel täiel määral ellu rakendada, kuid need on meie jaoks väga tähtsad küsimused. vanema peab olema valmis täitma oma äh, seaduslikke kohustusi ning äh, äh suhtuma tõsiselt WTO ülesannetesse, äh, et saada täieõiguslikuks osaliseks selles rahvusvahelises organisatsioonid äh,. kui me räägime tolliliidust Kasahstani ja Valgevenega siis ka seda küsimust tuleks käsitleda, sest see, mis toimus, ei ole hea märgana ja tuleb samuti silmas pidada seda, mis toimub G kahekümne tippkohtumisel ja ma tahaksin lõpetuseks öelda, et et viisavabadust tuleb küll edendada, kuid me peame tagama, et see on kooskõlas äh, viisaküsimustega äh, idanaabruspoliitika raames ja need äh, riigid ei peaks sattuma halvemasse olukorda ei, ei peaks olema sellist olukorda, et ukrainlastel on lihtsam Euroopa Liitu saada Venemaa passiga kui vastupidi. tänan. tänan, härra Brok. sotsiaaldemokraatide nimel härra Severin, poolteist minutit. suur tänu äh, proua president, kõrge esindaja, daamid ja härrad. Euroopa Liidu Venemaa suhted omavad väga tugevat strateegilist omadust. Neid iseloomustab mitte ainult meie majanduslik huvi, vaid ka tiheda koostöö eesmärk äh, mitmesugustes rahvusvahelistes organisatsioonides. geograafiliselt mõttes Venemaa on ja jääb olema äh, Euroopa Liidu lähinaaber ja jätkuvalt etendab olulist rolli Euro-Aasia piirkonnas ja ka Euro-Atlandi piirkonnas. samas võiks rääkida Euroopa Liidu ja Venemaa omavahelist täiendavusest, kui me räägime vajadustest ja ressurssidest ja ka lähenemisest eh, teatud eesmärkide osas, eh, mis on ülemaailmse tähendusega. samas tuleb mõista, et ebastabiilne, haavatav ja sisemiselt lõhestunud Venemaa on väljakutseks Euroopa Liidule ja vastupidine olukord tagaks stabiilsuse ja loomulikult ka Venemaa mõistab, et stabiilsed naaberriigid on parem lahendus tema julgeolekule ja mitte vastupidi Euroopa Liidu Venemaa strateegiliste suhete raamistik peaks ette nägema tegutsemist mitmesugusel tasandil. moderniseerimise partnerlus on äärmiselt oluline, see annab usalduse tõstmisele, sõltumatuse ja lähenemise suurendamisele äh, meie ühistes huvides ja valdkondades. partnerlus WTO-ga ühinemiseks tuleks samuti silmas pidades energia äh, ühenduse loomine on samuti oluline. see peaks hõlmama ka kolmepoolseid koostööinstrumenti üleminekuriikidega. me peame rääkima ka kolmepoolsest raamistikust äh, selles küsimuses koos USA-ga, sellest, kuidas äh, kaasajastada ülemaailmset julgeolekukorraldust selleks, et luua ülemaailmne mehhanism, mis tagandab tasakaalu, subsidiaarsuse ja mõjuvõimu suurendamise äh, ja samuti me peaksime lähenema inimõiguste küsimustele õigesti, me ei tohi vältida dialoogi inimõiguste teemal kui geopoliitilist äh, vahendit ja need küsimused peaksid olema meie tõelise poliitilise koostöö, institutsionaalsete koostoime põhiküsimusteks. Grazie la, per il gruppo Alde la parola all'onorevole Ojola. tänan ja Alde nimel proua Ojoland

proua president, daamid ja härrad. meil on siin resolutsioon, mis käsitleb siis Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumist. härra Medvedjev on püüdnud Venemaad moderniseerida, kuid ma arvan, et sellegipoolest on taaskord tarvis meenutada, et mo-, moderniseerimine ei ole mitte ainult tehniline asi, nanotehnoloogiat tahab Venemaa arendada, nad tahavad ehitada omaenda Silicon Valley aga moderniseerimine nõuab ka kodanikuühiskonda kodanikuühiskonda, mis on aktiivne, kus loovus on võimalik vabastada meil on tarvis äh, täielikku moderniseerimist ka oma partnerluses, seda peame neile just pakkuma. kui on puudujääke, peame nendega sellest rääkima, me peame rääkima nendega probleemidest ja härra Van Rompuy õnneks ütles seda ka ja Lady Ashton samuti ütles sedasama, suur tänu neile selle eest. aga ikkagi me peaksime seda ka oma resolutsioonis rõhutama, sellepärast oleme meie esitanud neli muudatusettepanekut ja kutsun kolleege üles neid ettepanekuid ka toetama et poliitiline tagakiusamine lõpetataks, et kriminaalõigussüsteem muudetaks paremaks, äh, härra Hodorkovski olukord ja härra Lebedevi olukord, see kõik tekitab meile muret, need tulevad ära lahendada, tuleb teha lõpp Põhja-Kaukaasias äh, vägivallale, Äh, vabadus, liikumine, see väljaspoole, äh, see tähendab küll viisasüsteemi, aga ka sisemine mm, vabadus peab olema olemas ja kahjuks praegu Venemaal see nii ei ole, aitäh. Allo... suur tänu, järgmine kõneleja on härra Tänok, kes ECR-i nimel kõneleb ühe minuti proua president Lady Ashton, arvestades, kui lähedal Venemaa Euroopa Liidule on, missugused ressursid tal on, eriti gaasiressursid, siis meie suhted on väga tähtsad Venemaaga ning meie fraktsioon möönab seda, et Venemaa mängib võtmerolli rahvusvahelisel plaanis ka ÜRO julgeoleku alalise liikmena. eriti mängib ta olulist rolli seoses olukorraga Põhja-Koreas Äh, ja ka Lähis-Ida ähm, rahuprotsessis ja samuti ka Iraani osa seoses äh, tuumaprogrammiga ja Türgiga äh, Armeenia probleemide osas ja, ja Poolas president Janukovitši valimine on oluliselt parandanud Moskva ja Kiievi vahelisi suhteid, aga see vastuoluline otsus äh, pikendada äh, laevastiku viibim-, Venemaa laevastiku viibimist Krimmis, see küll ei tee asja paremaks ja Äh, äh, lükkab Ukraina niimoodi emakese Venemaa käte vahele äh, mina, ütles välisminister Lavrov, Ukraina, kui ta lõpuks liitub Euroopa Liiduga, siis just see ei ole Venemaa huvides. president Janukovitš võitis ainult väga väikese enamusega, mis tähendab seda, et üle po peaaegu pool ukrainlasi toetavad liitumist Euroopa Liiduga. me ei saa oma vastutusest siin kõrvale hiilida et nemad ei saaks, et nemad saaksid ka oma eesmärke täita, suur tänu! suur tänu! kolleegid, mul on hea meel teavitada teid sellest, et parlamentidevahelises kohtumiste raamistikus on